Thank you, colleagues, for your understanding. suur aitäh, kolleegid, teie vastutulelikkuse eest. nagu ma ütlesin, meil toimus esimeste konverents, ootasime, et see lõpeb ja siis tuleb hääletada hääletada, aga meil on kaks